piiri lähedal. mõned muretsevad, et me ei ole piisavalt äh, rego-, regionaalselt ähm, tasakaalustatult äh, esindatud. kui vaadata meie tegevust, siis me vaatame seda ka läbi regionaalse läätse. EFSI näide näitab, et geograafiline mitmekesistamine paraneb kolme Itaalia, Prantsusmaa, Prantsusmaa äh, osakaal vähenes viiekümne viielt protsendilt oktoobris kaks tuhat kuusteist alla neljakümne protsendi aastal kaks tuhat kaheksateist. Nende kõige suuremate osa loomulikult osakaalus SKT-st, kui me võtame selle aluseks, siis me saame palju täpsema pildi, siis on näitajad hoopis teistsugused, näiteks Kreeka, Eesti, Portugal, Bulgaaria ja Leedu oleks siis äh, EFSI rahastuse viis kõige suuremat kasusaajat aastal kaks tuhat kaheksateist, mis on märkimisväärselt hea tulemus. austatud daamid ja härrad, lõpetuseks kinnitan teile, et Euroopa eh, Liidu Pank on eh, eesmärke täitnud ja jätkab seda. Junckeri plaaniga me oleme andnud märkimisväärse panuse selleks, et saavutada tööhõive ja majanduskasv Euroopa Liidus ning eh, toetanud välistegevust väljaspool Euroopa Liitu. me oleme Euroopa Liidu pank me oleme rohkem kui kõigi meie nii-öelda summa, me oleme hea näide Euroopast ja ka heade sõnumite tooja Euroopast. Euroopa Liidu pangana kinnitan teile, et me jätkuvalt toetame investeeringuid kogu Euroopa Liidus ja tegeleme ühtekuuluvuse ja struktuuri vajandu-, vajaduste investeeringutega ka tulevikus, toetamaks Euroopa Liidu ühtset turgu, toetamaks Euroopa rolli maailmas, mis on dramaatiliselt äh, muutumas. aitäh! aitäh teile, härra Hoier! nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni nimel härra Kadanen, palun okei okay. Uh, tahaksin kõigepealt tänada eelkõige äh, Georgi Brinskit, raportööri ja teisi parlamendiliikmeid, kes osalesid äh, selles töös. tegemist on suurepärase raportiga. kõik teavad, äh, et EIB on ülimalt oluline partner taristu rahastamisel kui ka VKE-de jaoks äh, innovatsiooni arendamiseks erinevates Euroopa piirkondades, kliimameetmed, kesklik transport, äh, tehisintellektiga seotud investeeringud ja nii edasi. komisjon toetab tugevalt ambitsioonikaid kliimameetme strateegiaid, äh, mis pank on loonud. suuren, suurenenud investeeringud eelkõige taastuvenergiaallikatesse, energiatõhususse Ähm, ning äh, eelkõige ka innovaatilistesse toodetesse on äärmiselt olulised nende eesmärkide saavutamiseks. samuti nõustamisteenused äh, ettevõtetele, mis tegutsevad suhteliselt uutes valdkondades nagu ringmajandus või tehisintellekt, on hädavajalik. samuti tuleb jälgida seda, kui hästi rahastamisvajadused ning pakutavad teenused kokku sobivad. see on see ülesanne, mis pangal pidevalt on, et jälgida, kas pakutavad teenused tõepoolest vastavad vajadustele, sest majandus on pidevas muutumises. Brexiti kontekstis me tervitame panga tugevaid jõupingutusi, et ta saaks, et oleks tagatud see, et rahastamise eesmärgid äh, saaksid siiski täidetud ning nagu ka eelmise päevakorrapunkti ajal rääkisime, siis komisjon ja investeerimispank teevad tugevat koostööd, et äh, leida häid lahendusi äh, EIB jaoks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ei vaja ülekordamist, et EIB jätkab oma olulist rolli, edendades Euroopa Liidu huve väljaspool Euroopat ning mm, Äh, siis äh, Agenda äh, kaks tuhat kolmkümmend saavutamisel. aitäh teile ja nüüd saab sõna Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni nimel Taat Mufikrahv, palun. aitäh, proua juhataja et ähm, tuletada meelde tuntud Markus Antoniuse kõnet Shakespeare'i Julius Caesarit, ma olen tulnud siia Euroopa Investeerimispanga juhatust kiitma, mitte neid maha matma. EIP pühendumine ähm, pangandustegevusele, äh, selle läbiviimisele on tõesti muljetavaldav ja selle tagajärjel on EIB bilanss nüüd tugevam kui näiteks äh, Deutsche Bank, pangil. Ühendkuningriigi valitsusel on kuusteist protsenti osalust ja selle väärtus on kolmkümmend üheksa miljardit eurot. me tahame, et see väärtus jääks alles ja seetõttu on äärmiselt oluline, et äh, peetaks kinni mõistlikest äh, äripõhimõtetest, et seda ei lahjendaks äh, poliitilised äh, põhimõtted. poliitika nõudmised, et laenamine oleks ähm, poliitilisem, sellele tuleb vastu astuda ja seda eelkõige, kui need nõudmised tulevad rohelistest erakondadest ja nende järgijatelt. kiitokset, Olav. aitäh teile, Olav Taadmas nüüd siis läheme me edasi ülejäänud äh, sõnasoovijatega ja kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel kolleeg Deutsch, poolteist minutit, palun. Äh, suur tänu, proua juhataja. lugupeetud äh, EIP president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid ma ei ütle seda lihtsalt viisakusest. tahan tõepoolest kogu südamest õnnitleda kolleeg Berinskit äärmiselt kvaliteetse raporti puhul. siin ähm, tehakse suurepärane kokkuvõte sellest, mida on leidnud ka Euroopa Parlament ähm, viimase möödunud aasta jooksul seoses EIP-ga ja samuti kajastab see kriitikat, mis on Euroopa Kontrollikoja aruannetes välja toodud. on teatavaid probleeme, on teatavaid puudusi, nagu raportis ka öeldud on, kuid Euroopa Investeerimispank töötab hästi, töötab nii, nagu ta tegema peaks. ma tahaksin välja tuua kaks äh, küsimust. EIB on põhimõtteliselt tavaline pank. ning Euroopa Liidu sees on probleeme laenudega. teatavad probleemid tõesti esinevad, kuid need viisteist äh, liikmesriiki, kes äh, olid liikmed enne kahe tuhande neljandat aastat, on praktiliselt ainukesed, kes saavad sellest laenupoliitikast kasu, nii et me peame väga oluliseks, et äh, laene saaksid kasutada ka ülejäänud liikmesriigid ning Lääne-Balkani riigid. aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Ajala, Ajala Sender, poolteist minutit. suur tänu, proua juhataja ma tervitan ka härra Kadaneni ja härra Hoierit. mul on hea meel, et täna meid külastate. tahaksin tänada ka kolleeg Pirinskit raporti eest. Need teadmised, need tarkused, mida ta on kogunud aastate jooksul, on kõik oma tee sellesse raportisse leidnud, mis puudutab EIP tegevust muidugi tuleb arvestada ka, ka kontrollikoja arvamust. aga mina puudutaksin paari küsimust territoriaalsuse äh, vallas, et seal valitseks tasakaal. ma loodan, härra Oiler, et sain teist õigesti aru, et on juba tehtud olulisi edusamme. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal rääkisite viiest riigist, mis on saanud kõige rohkem vahendeid kas nad on siis nüüd kõik viiendal kohal, Hispaania ja Itaalia on ju ka ikkagi saanud kasu neist vahenditest. nii et ma ei tea, kas siin on tegelikult nii suur edusamm, siis rändeküsimus. Aafrikas, nagu ütlesite, on meil tõesti äh, probleemid, aga ka Lähis-Idas, et äh, mikrolaenud mikroettevõtetele Nende, nendega on lood nii, et eh, pank on küll mitmeid, väga palju lepinguid eh, sõlminud, eh, see on väga hea, aga kui vaadata, millised on tegelikud tulemused, siis nendega ei saa päris rahul olla, lõppude lõpuks peab EIP ka arengupoliitikas olema partner. siis innovatsiooni küsimus, idufirmad soovivad meilt rahastust, aga siis lähevad hoopiski USA-sse, miks see nii on, sellele küsimusele tuleb ka vastus leida ja lõpetuseks mind üllatas, et töökohad äh, mis on loodud, et neid ei ole mõõdetud, ei ole mitte mingeid mõõdikuid teha kindlaks, kui edukad need projektid tegelikult olid, aga ei, peaks ka seda mõõtma. aitäh teile, aga palun teil siiski kinni pidada veidi täpsemalt oma kõneajast ja nüüd saab ECR-i nimel sõna härra Tsarnetki, härra Tsarnetski üheks minutiks, palun. pani przewodnicząca, panie lugupeetud juhataja, lugupeetud panga president, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt pean ütlema, et teie pank ei ole poliitika kujundaja, vaid äh, poliitika elluviija. ehk äh, kõik küsimused, mis on seotud kliimapoliitikaga äh, nende et äh, esitavad tegelikult liikmesriigid äh, osanikega ja peale selle peab EIB võtma arvesse erinevaid poliitilisi suuniseid ja lähtuma seadusandjate antud mandaadist. nüüd, mis puudutab EFSit, Junckeri kava, siis äh, siin on erinevad määrad, kaasrahastusmäärad viiskümmend protsenti ja nelikümmend protsenti, need äh, arvud äh, räägivad selget keelt. nüüd äh, tahaksin veel öelda, et äh, sellised projektid, mis annavad selget lisandväärtust kohalikule elanikkonnale, rääkisite neist. kohati on tegemist üpris palju vaidlusi tekitavate küsimustega. kui võtta näiteks kliimameetmed, siis kui siin olla väga jäik, siis võib see investeeringu takistada. suur tänu! aitäh teile, härra Tšernetski ja nüüd ALDE nimel härra Ali, kaks minutit, palun. aitäh, juhataja, volinik Kadanen, äh, president Hoier, lugupeetud kolleegid. Äh, lugupeetud raport, kõigepealt tahaksin tänada selle raporti eest. EIP ülesanne on, on äh, siis tagada avalikes huvides investeeringud ja töökohtade loomine Euroopa Liidus EIP kogu investeeringud kahe tuhande kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal aastal on siis viissada või tagavad viissada miljardit eurot investeeringuid kaks koma neli protsenti SKP-st ning äh, äh aastaks sada kakskümmend läks kaks koma viis äh, miljonit töökohta ning äh, EIB on äh, oma ülesanded täitnud kooskõlas äh, Euroopa Liidu eesmärkidega. laen on antud seitse miljardit Äh, eurot, üheksakümmend protsenti Euroopa Liidus ja seda on kasutatud ka digitaliseerumise ja taristute ehitamise jaoks, kliimameetmeteks, VKE-de ja keskmise kapitaliseeritusega ettevõtete jaoks. VKE-d on saanud suure osa sellest rahastusest ja see on siis kooskõlas nende rolliga Euroopa majanduse tugisambana. me oleme rahul äh, kontrollikoja järeldustega ning me leiame, et äh, panga tulemused on head, kuid on oluline äh, pöörata suuremat tähelepanu keskpika ja pika perspektiivi äh, ka tagajärgedele, et tagada edaspidi rahastus, et aidata teatavaid valdkondi, majandusvaldkondi ja teatavaid piirkondi Euroopa Liidus on oluline paremini rahastada ka EFSist äh, ja võib öelda, et EFSI on teel oma eesmärgi saavutamiseni, kuigi siin on teatav tasakaalu puudumine, mis puudutab territoriaalset rahastuse jaotamist, siis sellegipoolest on läbipaistvus üha paranenud. EFSI investeeringukomitee otsustesse nähtub ja see, see, seda on näha ka kohtumiste protokollidest, aitäh. suur aitäh teile, härra Ali, ja nüüd Roheliste nimel härra Tarand, poolteist minutit, palun. kiitoksia, puheenjohtaja. suur aitäh, lugupeetud juhataja. ma ei hakka hindama seda võrdlust, mille tõi ta Dartmouthi krahv, sellepärast et ähm, tema rääkis sellest, kas Euroopa Investeerimispank või Deutsche Bank on äh, rohkem kommertspank mina ütlen lihtsalt, et äh, hea on mitte võrrelda Euroopa Investeerimispanka Danske pangaga, kuivõrd viimane on seotud igasuguste kahtlaste asjadega. aga meile meeldiks väga, härra Hoier, hoolimata sellest, et teie seda eeldate, eitate, et me tahaksime ikkagi teada, mida Olav on öelnud sellest, kui palju teie olete seotud äh, Volkswageni skandaaliga. läbipaistvus ei tuleks teile kahjuks ja meie tunneksime ka sellest rõõmu lõpuks tahaksin ma aga rääkida sellest, et äh, tee investeerimine on samuti väga paljutootav poliitika ja kuigi härra Tšernetski võib-olla tahab, et te investeeriksite Poola söekaevandusse, siis meie peaksime teda toetama sellega, et me ei investeeri mitte taastuvenergiaallikatesse, tänan. kiitos, edustaja Taran aitäh teile, härra Tarand ja nüüd kuue NGL-i nimel härra Flanagan, kaks minutit, palun. aitäh tegemist on raportiga, mida saan toetada hoolimata paarist reservatsioonist, nii et eh, suur tänu härra Pirinskile siin räägitakse sellest, et Euroopa Investeerimispank on Euroopa Liidu edulugu ja tegelikult on ju hea, et investeeritakse järjest rohkem väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetega, mis seni on saanud siiski ainult eitavate vastuste osaliseks paljude tavapankade poolt, mitte ainult minu riigis, vaid kõikjal. VKE-del on väga raske saada rahastust, eriti Iirimaal, ja seda ka siis, kui nad on tõesti väga elujõulised. peaaegu kõik pangad on öelnud, et VKE-de eest äh, vastutavad äh, teised, aga VKE-d on tegelikult reaalmajanduse oluline osa. meil oleks seetõttu vaja palju kavalamaid Euroopa Liidu institutsioone, Euroopa Investeerimispank on äh, hea näide. eile rääkisime samuti sarnasest teemast, kus öeldi, et Euroopa Investeerimispank, kui seda võrrelda Iirimaa keskpangaga, on äh, saavutanud suurt äh, edu tänu uutele varadele, uute, uute varade, uut liiki varadesse investeerimisele ja meil on äh, vaja vaadata, millised on murekohad. see jutt oli väga tehniline ja ma tõlgin selle teile järgnevalt, ütleb kõneleja. aastal kaks tuhat seitseteist võrreldi Iirimaa keskpanka Euroopa Investeerimispanka, Iirimaa keskpank kandis kahjumit neli miljardit eurot ja seda sellepärast, et ta pidi välja lunastama kaks süsteemsete riskidega panka. ja selline äh, väljaost äh, sunniti Iirimaa valitsusel peale Euroopa Investeerimispanga poolt. Iirimaal on juba hävitatud üheksateist miljardit eurot, nüüd tuleb korstnasse kirjutada veel kaksteist miljardit ja seda äh, sellepärast, et Euroopa Investeerimispank meid äh, sundis, äh, meie vastu alustati sõda ja see võideti ilma ainsa pauguta, sest Iirimaa valitsus kapituleerus otsekohe. kas Euroopa Investeerimispank võiks selle kõik teadmiseks võtta, tänan teid. kiidus, edustaja. aitäh teile, härra Flanagan ja nüüd ENF-i fraktsiooni nimel teile ka ähm, Euroopa Parlamendi saadik Annemans, teil on sõna üheks minutiks. suur aitäh Euroopa Investeerimispank on institutsioon, mille kohta kogu aeg räägitakse, et nad peaksid investeerima rohkem rohelisse energiasse, kuigi vastav sihtmäär oli kakskümmend viis protsenti ja see on juba saavutatud samal ajal ei ole Euroopa Komisjon suutnud jõuda isegi mitte kahekümne protsendini. Euroopa Investeerimispank kavatseb rohkem investeerida ka sellistesse regioonidesse, kus on äh, halb taristu, äh, kus toimub ajude väljavool ja institutsioonid ei ole usaldusväärsed, kuid tegelikult ei ole see Euroopa Investeerimispanga ülesanne, tegelikult äh, peaks turg ju toimima selliselt, et aidatakse VK, e, VKE-sid ise, et ehitatakse need taristud üles ning investeerimispank ei pea tegelema poliitiliste sammudega, vaid saab investeerida ikkagi investeerimisprojektidesse ja seetõttu jään ma erapooletuks. aitäh ja nüüd ülejäänud kõnelejad ning esimesena saab sõna proua Kresle, palun. lugupeetud proua juhataja, lugupeetud asepresident, lugupeetud härra Hoier, lugupeetud kolleegid, mul on hea meel, et siin olete ja ma püüan nüüd ikkagi teemast kinni pidada. me teame, et äh, on põhjust teile tänulik olla, te olete teinud suuri edusamme panga juhtimisel, kuid sellegipoolest tahaksin üle tuua ka need puudused, mis veel on. ma meenutaksin läbipaistvust ähm,, aruandluskohustust, mis EIB peab olema eelkõige ka äh, aruandluskohustus meile äh, ning äh, ma loodan, et äh, tõesti leiate aega sellega rohkem tegeleda. ma loodan, et läbipaistvuse osas asjad paranevad nii juhtorganites kui ka äh, operatiivtöös. me leiame, et tihtipeale mm, on, piirdutakse siin lihtsalt ilu, ilusate kõrgläiktrükis äh, Äh, brošüüridega, et võib-olla saaksite ikkagi täpsemalt meile selgitada, millised äh, protsessid, kui palju maksma läheb, millised on menetlused, äh, võite rääkida meile ka sellest, et kuidas läheb EIB finantseeritud projektil ka seitse aastat hiljem, see oleks päris põnev. samuti huvitaks meid, kui palju eravahendeid, investeeringuid kaasatakse, sest tihtipeale tundub, et need projektid eelkõige kaasavad avalikku rahastust nii et siin on veel paranemisruumi ja ma paluksin, eh, et eh, pank teeks ka eh, rohkem naiste huvide vallas, et võib-olla oleks ka siin võimalik midagi ära teha, aitäh. kiitokset, proua. aitäh teile, proua Kressle ja järgmisena saab sõna härra Liberatski, teil on poolteist minutit. suur tänu, proua juhataja härra volinik, härra panga president, kui lubate, siis mina ei hakka küsima naiste kvoodi äh, kohta, las see jääb panga enda otsustada, aga meil on väga hea raportöör äh,, kolleeg Berinski ja mina, minul näen äh, siin väga äh, tervet institutsiooni, mis toimib hästi mis äh, suudab seatud eesmärgid ellu viia. ja samas suudab väga edukalt toimida ka investeerimispangana, see on meie jaoks väga oluline. Te olete just investeerimispank. ma tahaksin väljendada oma rahulolu sellega, et EIP rahastab, edendab majanduskasvu ja arengut. mul on ka teatavad ootused EFSI vahendite ja EIB vahendite ühendamise osas me aga ootaksin ka rohkem erainvesteeringuid, niinimetatud blended investment, see võiks investeeringuid suurendada. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on paranenud ka territoriaalne tasakaal, kuid mul oleks siin teile üks palve et mis puudutab ähm, uusimaid investeerimisinstrumente, et, et teadlikkus neist tõuseks ka mõnedes riikides, kus see veel väga suur ei ole, aitäh. aitäh teile, härra Liberatski ja nüüd saab sõna härra Marjas ka üheks minutiks, palun. suur tänu, härra Hoier. Öeldakse, et vaikimine on kuld selline on vanasõna. ka teie ei rääkinud mitte midagi Fraportist, ma rääkisin sellest ise enne, ma küsisin selle kohta ja ütlesin, et välisinvestorid peavad kasutama omaenda raha, aga mitte taotlema seda Euroopa Liidu fondidest ja sellega siis tegema nii-öelda investeeringuid ja võtma ära meie riigivara. Ateena lennujaam sai etapilt miljoneid eurosid laenu, teisisõnu said nad selle teilt ja selle abil nad pikendasid ähm, oma lepingut kahekümne aasta võrra, üks koma viis miljardit on antud hargmaistele ettevõtjatele. härra Kadanen ka ei kaitse teid sellepärast, et see raha, mille te VKE-dele annate, see on ju lihtsalt äh, kommiraha meil on väga suured probleemid seoses Kreekaga, kakssada kaheksakümmend miljardit, miljardit Fraportile, äh, siis sada viiskümmend äh, mil-, miljonit äh, telekommidele ja üle saja miljoni Prantsuse firmadele maagaasi ettevõtja toetamiseks ning äh, lisaks tuli TAK-ile EFSist äh, sada miljonit, sellepärast lähebki Kreekal nii hästi. raha ikkagi tuli meie riiki, aga kahjuks läks hargmaiste ettevõtjate mm, kätte, nii et nimetame asju õigete nimedega. aitäh teile, härra Marias, nüüd saab sõna härra Van Nistelrooy pooleteistkümneks minutiks, palun. Eh, eh, suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud härra Hoier lugupeetud volinik, ma tahaksin rääkida regionaalpoliitikast Teie roll on tõesti väga oluline ja härra Hoier on meile Euroopa Investeerimispangast juba ka väga huvitavalt rääkinud ja püüdnud selgitada, mismoodi Euroopas ehm, taastatakse tasakaalu juba viimased kümme aastat alates majanduslanguse algusest. seda tööd tuleb kindlasti teha edasi ja mul on hea meel näha selle raporti puhul, et härra Pirinski on põhjalikult vaadelnud ka territoriaalset mõõdet, mis on Euroopale väga oluline. teiseks, teie nõuandev roll, konsultatiivne roll Te rääkisite eile meile InvestEU programmist. tegemist on uue fondiga ja teie osalete samuti selle töös, kuid me peame tegema palju paremini sihtmärgistatud tööd. meil on vaja projekti või programmi, millega aidatakse just nimelt regioone. praegu on nii, et äh, raha on, äh, nõu antakse, aga samas ei ole need programmid siiski käivitunud nii, nagu me lootsime tundub, et ajakavast jäetaks, jäädakse maha ja loodetavasti InvestEU programmiga nii ei lähe. kolmandaks tahaksin ma öelda ka seda, et teil on InvestEU struktuuris siiski väiksem vähem tähtis positsioon kui mujal, te peaksite tegema teistega rohkem koostööd, nii et üks pluss üks võrduks kolm. komisjon ütles eile, et InvestEU on pigem poliitikapõhine Teie peaksite rääkima sellest ja ka Jespersist ja ma tahaksin, et te teeksite seda juba täna. Teie roll igal juhul muutub ja te peate tegelema ka haldusküsimustega, see kindlasti on nii. aitäh, härra Nistelrooy ja nüüd viimane nimekirjas olev eh, sõnavõtja, kelleks on härra Sean Kelly, ka teil on poolteist minutit, palun me ei näe teid siin eriti tihti, härra Hoier kindlasti on see nii sellepärast, et te siin ei tööta, aga on hea, et te täna siia tulite, oli meeldiv teid kuulata ja on tore, et me saame teiega mõtteid vahetada. samuti pakub see meile võimaluse teile öelda, et te olete teinud väga head tööd. Te olete edendanud investeeringuid ja aidanud kaasa majanduskasvule ja jõukuse saavutamisele kuuskümmend projekti saja kuuekümnes erinevas riigis, muljet äh, avaldav. ja peale selle olete te aidanud Euroopal majanduslanguse august välja ronida, see on muljet avaldav ja ma arvan, et te olete, et äh, peale selle te aitasite avada ka Dublinis panga ja ma õnnitlen seetõttu ka teie kolleegi ja ma õnnitlen ka volinik Kadeneni sest ma olen rääkinud äh, mitmete valijatega EFSist ja nad on öelnud, nagu ütlesite ka teie, et EFSi on tõepoolest edulugu. seetõttu on mul väga hea meel, et meil see raport on, äh, Pirinski raport mõõde, kiideti tööstusasjade komisjonis ülekaalukalt äh, heaks. ja nagu siin paljud eelkõnelejad ütlesid, me tahame, et VKE-sid rohkem toetataks. ma nõustun raportööriga ja ütlen, et VKE-d peaksid saama ka rohkem eh, finantsnõu. kokkuvõttes olete teinud väga head tööd, mul on hea meel ka selle üle, mida te rääkisite Brexiti kohta. loodetavasti on ka teised liikmesriigid sama helded eh, täitma seda lünka, mille jätab Euroopa Liidu eelarvesse Suurbritannia lahkumine, aitäh! aitäh, Sean Kelly ja nüüd on lisaks meil ka vaba mikrofoni voor, kus sõna on palunud kaks kolleegi ja kõigepealt härra Strojevski, üks minut, palun. suur tänu. mõned olulised, olulisemad märkused minu poolt. EFSI on avaldanud positiivset mõju, meil on selle üle hea meel, kuid äh, finantsvõimendus ei ole võib-olla olnud päris selline, nagu plaan, plaanitud lootused olid ehk liiga optimistlikud. geograafilised ähm, ebakõla tasakaalustamatus ei ole võib-olla kõige hullem, aga siiski on arengud äh, liiga aeglased. rohkem investeeringuid on vaja kosmoseteemadesse, seal tuleb tõesti rohkem ära teha ja eriti oluline on muidugi planeerimine. see ei ole kriitika, sest et ähm, see, mida siin kuulsime, on väga huvitav Präsident Hoier ähm, siis ületas oma kõneaja äh, kolmekordselt, samas kui härra Kadanen äh, äh, rääkis kuusteist protsenti vähem, kui tal tegelikult aega oli, et meil on vaja siin rohkem täp-, täps-, täpsust. olgu, ja nüüd veel härra Polsak, üks minut, palun. aitäh, et andsite mulle sõna. ma olen kursis Euroopa Investeerimispanga olukorraga. panga ülesanne on investeerida strateegilistesse valdkondadesse, jätkusuutlikusse majanduskasvu, tööhõivesse. see on väga oluline meie VKE-de jaoks ja, ja ka vähem arenenud piirkondade jaoks. toetan väga ähm, vajadus saavutada tasakaal ja territoriaalne sidusus, rääkides VKE-dest, et äh, siis vastavalt aastaaruandele nelikümmend protsenti Euroopa Investeerimispanga investeeringutest oli suunatud VKE-dele. ma olen äh, kindel, et, äh, et eesmärk täideti. kutsun teid üles olema väga ettevaatlikud laenu andmisel. laenu andmine peab olema muidugi tõhus ja mõjus, aga finantsturud on ju väga volatiilsed ja seetõttu me peame olema äh, väga ettevaatlikud ja seda ei ole veel saavutatud. aitäh teile, kolleeg Polsak ja nüüd siis saab sõna Euroopa Komisjoni nimel uuesti härra Kadanen. aitäh, proua president. ma tahaksin avaldada tunnustust eh, saadik Kellile oma valmisringkonnas tehtud töö eest. ma tean, et ta ei ole ainus, kes eh, niimoodi on käitunud, aga ma tahaksin teda tuua lihtsalt teistele eeskujuks. meie kodanikele ja ettevõtjatele on vaja selgitada, mis on olemas, kuidas on võimalik kasu saada Euroopa Investeerimispangast, mida EFSI saab pakkuda. vastasel korral tekib oht, et inimesed lihtsalt ei tea, mida on võimalik kasutada. Euroopa Liidu institutsioonid ja ähm, rahastamisvahendid ähm, neid ei ole nii lihtne mõista kui, kui tavalist pangalaenu, mida tavalised pangad annavad ja seetõttu tuleb eh, seda teadmist eh, edasi kanda. osad regioonid on tõesti EFSist eh, rohkem kasu saanud kui teised. seda seetõttu, et nad on olnud aktiivsemad või siis kohalikud omavalitsused on koolitanud oma ettevõtjaid ja kodanikke, rääkinud, mida on võimalik ära kasutada Ehm, ja suur tänu täna toimunud tsiviliseeritud arutelude eest, see on hea alus koostöö jätkamiseks. aitäh teile, härra Kadanen. nüüd saab sõna Euroopa Investeerimispanga nimel härra Hoier. aitäh, proua president. ma olen natukene dilemma ees mind kritiseeriti, et ma ei pea kõneajast kinni ja nüüd mul on siin kakskümmend küsimust, millele oodatakse selgeid vastuseid ja vabandan ette, et ma ei saa täna ju selle etteantud aja jooksul neile kõigile vastata, aga püüan teiega hiljem ühendust võtta. nüüd piirkondlik ehm, jaotus, see küsimus on mulle täna väga kõrva jäänud, kõik tunnevad, et võib-olla minu riik või minu regioon on saanud vähem kui mõni teine regioon kui naaber ja siis kaebavad ma tõin arvnäitajad välja EFSI projektide kohta üldiselt, kõik EIB projektid, võttes aluseks SKT põhise laenu andmise, näitavad, et esimesel kohal on Kreeka, teine Küpros, Portugal kolm, Poola number viis, Horvaatia number neli, kas siin on midagi valesti? see on just see prioriteetide ring, mis te olete meile ette andnud, nii et me saavutame edasisamme, järgmine küsimus. taristu, kuulsin seda korduvalt, Euroopa Liit Liidul on suuri probleeme taristuga, infrastruktuuri kvaliteediga. me ei investeeri piisavalt infrastruktuuri ehitusse ja hooldusesse, mis toob kaasa olukorda, et meie taristu pidevalt, selle kvaliteet halveneb. jah, palju seksikam on ehitada midagi uut, kui hooldada vana, aga see on probleem, millega tuleb tegeleda kuulsin väga huvitavat küsimust, mis puudutas idufirmasid, meil on siin tõsine probleem Eh, rahastamise pakkumisel eh, üldisemalt Euroopas, aga eh, eriti idufirmade toetamisel. enamus sellest tuleb pankade kaudu, mitte kapitaliturgude kaudu. USA-s on vastupidi ja seetõttu teinekord, kui on tegemist väga intelligentse leiutajaga, ta arendab välja uue toote ja, ja idufirma faasis äh, on väga edukas, aga siis kasvu finantseerimiseks ei leia ta rahastamisvahendit. ma näeksin suurima heameelega, et Euroopa Investeerimispank areneks edasi selles valdkonnas. Ähm, mul on nii kahju vaadata, kuidas paljulubavad projektid lahkuvad Euroopast, kuna nad saavad lihtsalt rahastuse taga, taha mujal kontinentidel Mm, omalt poolt jah, me, me mõõdame tegevust nii palju kui võimalik, hiljem ma võin konkreetseid arvnäitajaid teile tuua, aga näiteks meie analüüs näitab, et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal VKE-de arv oli kakssada kaheksakümmend viis tuhat ja töökohtade arv, mis säilitati VKE-des ja keskmise kapitaliseerimisega firmades oli kolm koma üheksa miljardit, ilmselt me peaksime eh, palju nähtavamalt kõik need arvnäitajad eh, avaldama et see teadmine jõuaks kohale. pikaajaline finantseerimine, austatud daamid ja härrad, osad teist soovivad näha meid kui kommertspanka, teised soovivad, et me oleksime poliitiline instrument või vahend, me oleme mõlemad. me peame tegutsema erinevates valdkondades nagu kommertspank, kuna me refinantseerime eh, kapitaliturgudelt, me peame investorite usalduse säilitama, vastasel korral nad ei anna meile kuuskümmend, seitsekümmend miljardit eurot näiteks aastaks. teisalt me täidame ühiskonda kui eesmärki. Teie ja nõukogu ja komisjon seate meie poliitilised prioriteedid ja eesmärgid. seetõttu tuleb eh, tunnistada, me oleme avalik asutus, kes eh, tegutseb eh, kommertstavade alusel turgudel. proua Kressle küsimus, ma jagan teie seisukohta, me oleme teinud edusamme, aga on võimalik paremaks muutuda. samas on üks või õigemini kaks asja, mille tahaks peatuda. pidage meeles, et Euroopa Investeerimispank on väga selline sale institutsioon, väga sale, meil on äh, kolm tuhat viissada inimest pangas, tundub, et väga palju, aga me teeme kaks korda rohkem kui Maailmapank selle inimeste arvuga ja kaheksa korda rohkem kui Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipank, kus on kaheksakümmend tuhat inimest meil kaks tuhat viissada, nii et me oleme väga selline eh, salainstitutsioon. tihtipeale meid süüdistatakse seda, et me ei ole nähtavad kõikides liikmesriikides, meil ei ole esindusi kõikides liikmesriikides. ja mm, see on sellepärast, et me peame tõesti väga tõhusalt mm, käituma inimesi on vähe, me ei saa olla väga nähtavad igal pool. kulude kokkuhoid on midagi, millest me peame lähtuma ja, ja viimane märkus proua Kressle tegevuskava kohta. Te nii-öelda murrate lahtisest uksest läbi, alati kui mõni liikmesriik tuleb välja uue ettepanekuga haldusnõukogus ja teeb ettepaneku eh, võtta tööle naine, siis eh, hea meelega võtan selle ettepaneku vastu, Hispaania näiteks tegi seda, aga see ei ole panga kätes, see on eh, ainult liikmesriikide kätes kui jutt käib tippjuhtide tasandis, siis seitsme aasta jooksul, kui mina olen pangas töötanud, me oleme saavutanud edasiminekuid kakskümmend kaheksa või kaheksateist protsenti kuni kakskümmend kuus protsenti on see protsent nüüd tõusnud, nii et liikumine on õiges suunas, seda kõike ei saagi aset leida üleöö. nii et pangas tuleb teha enne karjääri, kui sa tippu jõuad, aga edasiminekuid on, nii et ja me arves-, arvestame soolise tasakaaluga iga otsuse puhul, mille me langetame, et me tõesti ei diskrimineeriks ühtegi sugupoolt, aitäh. Director General äh.... aitäh ka teile, peadirektor ja ma tahaksin teile öelda, et ma ei tea, kas härra Strojevski ikka tahtis, et te rääkiksite vähem, võib-olla ta tahtis, et härra asepresident Kadanen räägiks rohkem meie jaoks on suur privileeg, et te meiega täna õhtul olete, aga nüüd ma palun sõna võtta raportöör Pirinskil ja sellega see debatt siis ka lõpeb. palun, härra Pirinski. aitäh. kõigepealt loomulikult tahaksin tänada kõiki, kes kiitsid raportit. tegemist on kogu komisjoni raportiga, tahaksin märkida ja komisjoni nimel eh, tõesti võtan vastu selle, need heakskiidud, mille president Hoier välja tõi, sammud selleks, et tekiks suurem läbipaistvus, aruandluskohustus, on näide selle kohta, et meie tänased arutelud, seda liiki arutelud on tõesti väga kasulikud ja sellised raportid on väga kasulikud. nendin ma hea meelega ja tulles tagasi nüüd ikkagi selle geograafilise tasakaalu küsimuse juurde, presidendi välja arvnäitajad, mis näitavad seda, et teadlikkus on kasvanud, jagunemine on õiglasemaks muutunud, samas kindlasti nõustute, et ehm, tasakaal kaheksa protsenti, kümme protsenti on tasakaalust väga kaugel, nii et väljakutse on ikka väga suur. ja lõpetuseks tahaksin mainida seda, et seda liiki arutelud, mis meil on toimunud, see, et president on tulnud nii palju vastu kui võimalik ja isegi ähm, tõesti väga elavat huvi üles näidanud, on hea samm heast koostööst ja edasiminekutest. aitäh, härra Pirinski! arutelu on sellega lõppenud, hääletamine toimub homme. aga edasi üks teadaanne olles konsulteerinud fraktsioonidega, soovib president koja ette seada järgmise muudatusettepaneku päevakorrast neljapäeval. arutelu, mis puudutab olukorda Togos, lükatakse edasi järgmisele osaistungjärgile. kas keegi on selle ettepaneku vastu? tundub, et ei ole. sellega on muudatus heaks kiidetud. Now we can move on aga liigume nüüd edasi. me võime siis minna edasi kõnelejate nimekirjaga ja kõigepealt saab sõna kolleeg Kardia Zabal Rubial ja seejärel ka härra Sarvamaa, sest me arutame edasi järgmist teemat, milleks on liidu eelarve kaitsmine juhul, kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises. ja kõigepealt saavadki sõna mõlemad raportöörid Teie, Kardia Zabal, saate rääkida neli minutit ja siis räägib härra Sarvamaa. suur tänu, proua juhataja, äh, härra Volling, hiljuti küsis üks ajakirjanik minul, kas arvan, et äh, see raport on vajalik mina vastasin, et aga loomulikult. me oleme korduvalt rääkinud sellest, milline on juriidiline olukord Euroopa institutsioonides. me oleme näinud, et menetlused ja instrumendid toimivad aeglaselt, on vähetõhusad. Euroopa Liit on ka väärtuste ühendus ja sellepärast peame kodanikena selle eest seisma, liikmesriigid peavad äh, lugu pidama neist väärtustest ei saa lubada seda, et soovitakse ainult õigusi, aga kohustustest äh, kinni ei peeta. meil on vaja, et liikmesriigid äh, teatavad eeldused täidaksid äh, nii eelarve kui siis õigusliku konteksti koha pealt ja nii edasi ja selleks, et üleüldse äh, riik saaks Euroopa Liidu liikmeks, kontrollitakse seda kõik üle, see ei tähenda aga, et kui ta on juba Euroopa Liidus, siis võib selle kõik unustada, me peame pidevalt jätkama kontrollimist, et neist nõuetest kinni peetaks ja vastasel juhul tuleb ette näha ka tagajärjed. mina eelistaksin otse sanktsioone, aluslepingut seda paraku ette ei näe. komisjon on aga esitanud väga aruka ettepaneku, et saaks rakendada neid instrumente, mis meie käsutuses on, siinkohal siis eelarve kaudu. ma Äh, ütlesin ka eelarvekomisjonis, et komisjon on siin tõesti ka lasknud ähm, võimalusel mööda minna. küsimus on Euroopa Liidu väärtuste kaitses, aga ka eelarve kaitses. me räägime õigusriigi põhimõttest, need äh, väärtused, mida me artiklis äh, kaks Euroopa Liidu aluslepingus ähm, Need, millest peab kinni pidama põhiõiguste kaitse, ähm, see on midagi, mida peame kaitsma, aga me peame kaitsma ka Euroopa Liidu eelarvet. ei ole suuremat rünnakut Euroopa Liidu eelarve vastu ja solidaarsuse vastu kui äh, maksudest kõrvalehoidmine, maksupettused, nii et ma arvan, et ka neid kriteeriume tuleks äh, kontrollida ja äh, neile peavad järgnema sanktsioonid. me ei saa rääkida solidaarsusest, kui me vaatame maksuõigluse äh, juures äh, kõrvale. me keskendusime eelkõige kolmele aspektile. kõigepealt äh, lõplike toetuste saajate õigused kui eelarves on toetused ette nähtud, ähm, siis peab see õiguse kohta jõudma, me oleme väga ettevaatlikud, milliseid mehhanisme kasutatakse ja sanktsioonid peaksid mõjutama äh, neid, kes äh, on väärtegusid toime pannud ähm, ja mitte toetuste saajaid. komisjoni talitused on siin ka teinud olulisi edusamme, on ette nähtud turvavõrgustik, mis aitaks just lõplikke toetuste saajaid ja teine oluline aspekt on ekspertide komisjon otsused, mis langetatakse mä-, selle määruse põhjal, on väga delikaatne teema. komisjonil on vaja kogu infot, et oleks võimalik langetada põhjendatud ja objektiivne otsus, mis oleks erapooletu. selleks on meil vaja ekspertkomisjoni mis äh, selle otsuse juures komisjoni toetaks. milline võiks olla Euroopa Parlamendi roll? komisjoni ettepaneku kohaselt oleksime me ainult vaatlejad, aga see ei ole vastuvõetu. küsimus on meie väärtustes, aga ka eelarves ning meie oleme samuti eelarveasutus, samamoodi nagu nõukogu. seetõttu peab äh, meil olema hääleõigus täna hommikupoolikul ütles äh, Hispaania peaminister, et on aeg kaitsta meie väärtusi, mis teevad Euroopast ainulaadse projekti, aitäh! Er- aitäh teile, Gardia Zabal ja nüüd härra Sarvamaa, ka teil on neli minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja. lugupeetud volinik Oettinger. demokraatia ei ole mitte kunagi iseenesestmõistetav, mitte kunagi seda ei tohi me unustada. üks kõige olulisemaid, kui mitte kõige olulisem asi, mis on vajalik demokraatia säilitamiseks igas riigis, on õigusriik. kui õigusriigi põhimõte seatakse kahtluse alla, siis on Pandora laegas avatud, sest et head kolleegid, demokraatia ei ole mitte kunagi täiuslik. demokraatia võib valimiste kaudu anda tulemuseks sellised valitsused ja sellised juhid, kes langevad äh, kiusatusse ning avavad Pandora laeka. Nad võivad äh, manipuleerida traditsioonilise riigisüsteemiga või nad võivad äh, kasutada ära meediat, nii et ajakirjanikud ei julge kritiseerida võimulolijaid või siis võivad sellised juhid äh, võtta vastu seadused, mis äh, muudavad keerukamaks äh, kodanikuühiskonnale oma ideid äh, väljendada. ja seda tehes õõnestavad sellised riigijuhid selgelt õigusriigi põhimõtted, mis on demokraatia üks olulisemaid alustalasid. ja see, head kolleegid, on faktiline kirjeldus sellest, mis toimub Euroopa Liidu sees praegusel hetkel. kui me soovime kaitsta demokraatiat, siis peame kaitsma õigusriiki. juba aastaid on on olnud selge, et praegused õigusmehhanismid Euroopa Liidus ei peata valitsusi, kes selle ohtliku tee on valinud ja seetõttu on meie ees nüüd see ääretult oluline määrus. meil on vaja sellist mehhanismi, mis näeks ette konkreetsed tagajärjed liikmesriikidele, keda see puudutab ja seetõttu on komisjon väga arukalt järginud meie parlamendi soovitusi mitmeaastase finantsraamistiku resolutsiooni ning on eh, siis ette näinud vastava eelarve kohta käiva ettepaneku. selle kohaselt selleks, et kaitsta Euroopa Liitu ehm, juhul, kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises on siis Euroopa Liidul võimalik ette näha sanktsioonid eh, juurdepääsu piiramiseks või isegi lõpetamiseks Euroopa Liidu rahastamis, rahastamisele ja seda nii, et see oleks proportsionaalne nende puuduste olemuse eh, ja ränkusega. ma tooksin välja mõned kõige olulisemad punktid, mis on olulised selle eh, seadusandliku ettepaneku mõistmiseks. esiteks, selle õiguslikus aluseks on finantsmäärus, mitte artikkel seitse küsimus on Euroopa Liidu eelarve kaitsmises, maksumaksja raha kaitsmises. teiseks, me tahame kirjutada sellise seaduse, mis kehtib võrdselt igale liikmesriigile. õigusriik võib olla ohus ükskõik millises liikmesriigis. kolmandaks, me soovime kaitsta lõplikeid toetuste saajaid, teadlasi, vabaühendusi, tavakodanikke. Nemad ei tohiks kannatada selle all, kui vahendid külmutatakse või eh, nende andmeid lõpetatakse. ja neljandaks, me räägime üldistunud puudustest õigusriigi toimimises. peab olema selge, et õigusriigi tõepoolest eh, rängalt õõnestatakse, enne kui selliseid sanktsioone saab rakendada ning viiendaks, rap-, meie raport annab parlamendile võrdse rolli nõukoguga kaasotsustusmenetluse kaudu, mis puudutab eelarvevahendeid. ma loodan, et iga selle koja liige vaatab selle raporti läbi väga tähelepanelikult ning kui seda teete, siis ma olen kindel, et te näete, et on hädavajalik seda raportit toetada ning anda meile tugev mandaat kolmepoolseks kohtumisteks. sest mitte miski, mitte miski praeguses Euroopas ei ole olulisem kui õigusriik. ja lõpetuseks tahaksin südamest tänada ja tunnustada kaasraportööri kolleeg Gardia Zabal-Rubiali suurepärase töö eest selle raporti koostamisel. suur tänu! suur aitäh teile, härra Sarvamaa ja nüüd kodanikuvabaduste komisjoni nimel saab sõna kolleeg Sargentini, poolteist minutit, palun. lugupeetud äh, juhataja, suur aitäh teile. mul on väga hea meel, et ma asendan siin täna oma kolleegi, kes on Roheliste fraktsioonist, tema on tegelikult Kodanikuvabaduste komisjoni raportöör, kuid nii nagu tema, arvan ka mina, et tegemist on väga vajaliku raportiga, sest meil on vaja uut meetodit, uut instrumenti, mille abil tagada, et liikmesriigid täidavad oma kohustusi. meie kohustus on tagada, et kodanike õigusi ei kuritarvitataks riigid peavad olema sõltumatud, tegutsema õigusriigi põhimõttel ning õigusriigi põhimõtte austamine on väga oluline, mistõttu meil on vaja sellist instrumenti, mille abil tagada Euroopa Liidu sujuv toimimine. kui me vaatame Euroopa valitsusi, ma mõtlen tõepoolest Ungarile, kes on saanud ähm, teha oma suuruse hullustuses erinevaid tegusid, siis me ei peaks seda lihtsalt pealt vaatama libe komisjon, kodanikuvabaduste komisjon leiab, et meil oleks vaja sellist äh, mehhanismi, mis võimaldaks äh, meil mitte äh, lihtsalt pealt vaadata, põhiõiguste hartas on selline mehhanism tegelikult olemas ja õigusriigi põhimõte ei ole ju lihtsalt midagi kaasnevat, see on eraldiseisev aspekt. vaatame muudatusettepanekut seitsekümmend kaks, mille meie esitasime ja ma palun teil seda muudatusettepanekut kindlasti toetada, aitäh! aitäh teile, proua Sargentini! ja aitäh ka selle eest, et te meenutasite, et teie tegelikult ei ole oma eh, komisjonis raportöör, teie lihtsalt esitasite selle eh, seisukoha, kuid nüüd Euroopa Komisjoni nimel volinik Oettinger, palun. austatud juhataja, lugupeetud eh, daamid ja härrad, saadikud ma sooviksin komisjoni poolt tänada kõiki parlamendiliikmeid, eelkõige raportööre Kadri Sabal-Ruballi ja Sarvamaad, kuid tahan tänada ka teid ähm,, proua Sargentini, väga asjatundliku tegelemise eest meie ettepanekuga, mida te põhimõtteliselt äh, peate vastuvõetavaks, aga soovite veelgi paremaks muuta. nii et suur tänu selle eest ja soovin väljendada teile sügavat austust selle eest. komisjoni ettepanek määruse kohta liidu eelarve kaitsmiseks, juhul kui esineb üldistunud puudusi, ähm, see, see puudutab järgmist ähm, eelarveraamistikku, tulevikueelarvet ja küsimus on selles, et luua instrument, mis kaitseb liidu eelarvet, mis kaitseb meie kodanikke liidu vahendite kuritarvitamise eest ja kaitsta eelarvet võimalikult hästi, selleks on loomulikult otsustava tähtsusega ka parlamendi roll, nagu ka nõukogu roll. me meil peaks, oleks pidanud see instrument tegelikult juba ammu olemas olema. ettepanek kujutab endast lihtsalt täiesti loogilist sammu. meil on eelarvekava, kus me siis äh, kust me siis rahastame projekte, jälgime, kuidas need ellu viiakse, me oleme väga karmid siin, jälgime tähelepanelikult äh, kuidas neid projekte ellu viiakse eh, piirkondades eh, ja selleks, et seda kõike jälgida, on meil vaja kindlust, et liikmesriikide kohtud on tõesti sõltumatud, et nad peavad kinni õigusriigi põhimõttest, et nad saavad vabalt otsustada, et õigusriigi põhimõte tõesti ilma igasuguste eh, piiranguteta kehtib juba praegu peavad liikmesriigid tõendama, et kõikidest reeglitest ja menetlustest on kinni peetud eh, Euroopa Liidu vahendite jagamisel ning et ning et on olemas piisav kaitse vahendite kuritarvitamise ja pettuse eest. Need instrumendid eh, suurendavad meie usaldusväärsust Euroopa Liiduna. meil ei ole ka seni mehhanismi kodanike ja maksumaksjate raha kaitsmise jaoks, kui liikmesriigis esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises. see, et keskendume Euroopa Liidu finantshuvide kaitsele, on minu jaoks oluline. olen seisukohal, et meie ettepaneku reguleerimise ala peab tagama sobiliku tasakaalu, et ühelt poolt kaitstaks äh, liidu eelarvet, teiselt poolt võetakse arvesse teisi äh, Euroopa Liidu mehhanisme äh, nagu artikkel seitse aluslepingust. küsimus ei ole sanktsioonides, küsimus on Euroopa Liidu vahend, rahaliste vahendite kaitses. et eelarvet täidetaks korrektselt meie ettepanekus on ette nähtud äh, läbipaistev äh, mehhanism. kõik meetmed peavad olema proportsionaalsed rikkumise äh, olemusega, selle ulatusega ja raskusega. see tähendab siis, et vahendeid võidakse kas vähendada, need võidakse täielikult äh, nende äh, maksmine tuleks täielikult pea, peatada ja seda olenemata sellest, kui rängad on puudused õigusriigi toimimises. ja väga oluline element, element on see, et kodanikud, toetuste saajad, teadlased, äh, need, kes viivad läbi sotsiaalseid projekte, neil ei tohi kahju äh, tekkida. ehk siis kodanikud peavad teadma, mida nad saavad Äh, projektist oodata, nad peavad äh, ka oma ootuste vastu tulemused saama. Need sanktsioonid peavad äh, tabama liikmesriigi valitsusi, aga mitte kodanikke, teadlasi toetuse saajaid. kui komisjon on, komisjonil on põhjust arvata, et esineb puudus õigusriigi toimimises ning et Euroopa Liidu finantshuvid ja Euroopa kodanike finantshuvid ei ole kaitstud, siis võib ta algatada menetluse, mis võib viia siis vastavate meetmete rakendamisele. meil on selle kohta Euroopa kohtuotsus, meil on kontrollikoja arvamus need on organisatsioonid, mis on usaldusväärsed ja asjatundlikud enne kui langetatakse otsus, äh, palume ka liikmesriigilt äh, põhjalikku vastust. ning äh, on äärmiselt oluline, et liikmesriigid tõepoolest selles menetluses aktiivselt osaleksid. see otsustusprotsess peab sellegipoolest olema piisavalt kiire ja tõhus. see peab toimuma õigusriigi põhimõtteid järgides ja ei tohi olla liigselt